Äh, tere, volinik, tere kõigile! me alustame oma täiskogu istungit ning alustame komisjoni avaldusega teemal üks aasta Euroopa kodanikualgatustest senise